good morning commissioner now open and the first item on our istung on nüüd alanud ja esimene punkt meie päevakorras on härra Vossi raport autoriõigused digitaalsel ühtsel turul. ja enne kui ma annan sõna raportöörile, ma tean, et tegemist on üsna olulise aruteluga, mida on muidugi kõik meie arutelud, aga pidage siiski kõneajast kinni tänases arutelus, et me saaksime anda kolleegidele ka vaba mikrofoni voorus sõna. ja pikemalt viivitamata annan nüüd sõna raportöörile, härra Vovvos, teil on paar minutit sõna. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid, kõneleja kodus mikrofon. me seisame täna äärmiselt olulise küsimuse ees, nimelt kuivõrd saame me kasutada omandiõiguse mõistet ka veel digitaalses digitaalsel ajajärgul, kas me saame omandit kaitsta nii, nagu seni oleme teinud ja kas omandiõigus üldse sellisel kujul meie jaoks enam olemas on? me soovime luua õigusraamistiku interneti jaoks nii, et põhimõtteliselt inimestelt ei varastataks nende omandit. see on see suur põhimõtteline teema, millega täna tegeleme. ning äh, me tegeleme ka sellega, et kuidas saavutada tasakaal sõnavabaduse ja samas äh, omandivarguse takistamise vahel. kas me tahame lõppkokkuvõttes lihtsalt kõike lubada või soovime siiski teatavaid väärtusi kaitsta? ma tean, et kogu arutelu tegelikult keerleb kuulsa artikli kolmteist ümber, sellele on kõik keskendunud, kuid ma tahaksin võtta korraks seisukoha ka teiste teemade osas, mis on seotud antud direktiiviga. kõigepealt meil peab olema kaasaegne eh, teksti ja andmekaeve, mida on ka äriliselt võimalik kasutada, mis on edumeelne ja ma arvan, et tegemist on ka üleilmselt esimese sellise sammuga. ning artiklis kaksteist on loodud võimalus, et Reprobelli kohtuasi, mille osas Euroopa Kohus on otsuse langetanud, et selle najal on võimalik äh, tõepoolest leida ka tasakaal, mis puudutab äh, raamatute autoreid ja kirjastajaid. Eh, siis mis puudutab eh, erinevaid loomeinimesi, on, meil on eh, siin artikkel neliteist ja järgnevad, ma räägin siis vanast järjestusest neliteist ja järgnevad, et see annab erinevaid võimalusi kirjastajatele ja seda ilma, et peaks tingimata alati kohtu poole pöörduma, et siin on nüüd loodud parem tasakaal. artikliga üksteist luuakse võimalus äh, ka äh, kirjastajate, kirjastajatele, kes annavad välja ajakirjandust, et äh, neil on võimalik erinevate platvormidega paremini läbirääkimisi pidada võrdsetel alustel äh, võttes arvesse seda, kuidas viimastel aastatel on internetis äh, asjad arenenud, põhimõtteliselt äh, on paljud arvamusel, et kõik, mis internetis kättesaadav on, on tasuta. nüüd on siis võimalik kirjastajatel ka midagi selle vastu ette võtta. ja kui vaadata artiklit kolmteist, siis tihtipeale ei pöörata tähelepanu sellele, et siin on loodud definitsioon mille kohaselt artikli kolmteist alla langevad ainult need platvormid, kes teavad, et nad kasutavad teiste omandit ja teenivad sellega väga suuri summasid. lõppude lõpuks äh, suubub see kõik küsimusse, kuidas oleks võimalik seda tehniliselt äh, reguleerida platvormide puhul, kuhu on võimalik kõik üles laadida, et neil platvormidel oleks ka vastutus, et nad käiksid teiste omandiga äh, vastutustundlikult ümber ja peaksid sellest lugu. see on see, mis on äh, täna küsimuse all. me oleme loonud äh, väga hea aluse teha edusamme selles vallas ning äh, anda ka liikmesriikidele suuniseid selle kohta, kuidas edasi tegutseda. seetõttu arvan, et me oleme valinud õige tee, et leida tasakaal omandiõiguse, sõnavabaduse ja digitaalse maailma vahel aitäh. nüüd ma annan äh, sõna siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni esindajana härra Tantile. aitäh, proua juhataja, härra volinik, kolleegid see, et meil on vaja Euroopa autoriõiguse reformi, arvestades digitaalset revolutsiooni, see tundub väga selge see direktiiv paneb paika põhimõtted, mida parlament on aastate jooksul korduvalt toetanud, eriti see, mis puudutab platvormide vastutust ja suuremat võrdsust majandusvaldkonnas see, et viimaste paari päeva jooksul on meedia pommitanud meid, üritades meid tähelepanu, meie tähelepanu juhtida kõrvale kahele pea, kahelt peamiselt teemalt täna. selle direktiiviga ei käi kaasas äh, tsensorlus ja ei piirata ka võrgustiku vabadust, mida me kavatseme toetada, see ei mõjuta VKE-sid ja sellel ei ole mõju ka teadmiste levitamisele, mis on, äh, on, ei taotle tulu. Äh, see, mis mida see puudutab, on konkreetselt nende isikute huvid, kes tahaksid, et võrk oleks metsik lääs, mida domineerivad nende oma suured platvormid. uued reeglid tahavad lihtsalt anda õiglast äh, tasu loojatele ja autoritele, kes on Euroopa kultuuri selgrooks ja seetõttu meie majanduse võtmeosaks. aitäh! aitäh ja nüüd äh, volinik Gabriel, palun! suur tänu, lugupeetud raportöör, lugupeetud variraportöörid, austatud Euroopa Parlamendi liikmed kõigepealt tahaksin teid tänada, tänada teid konstruktiivse mõttevahetuse eest, mis on toimunud viimase kahe ja poole aasta jooksul. direktiiv, mis käsitleb autoriõigusi digitaalsel turul, on üks oluline element meie ühtses digitaalses turus ja Euroopa Komisjon tõdeb, rahuloluga, et meie esialgne lähenemisviis on leidnud kinnitust. kallid kolleegid, tegemist on Euroopa kultuuri jaoks väga olulise hetkega, meie digitaalse kultuuri jaoks, meie Euroopa väärtuste jaoks olulise hetkega. uus autoriõiguste direktiiv aitab meil saavutada meie ühiseid eesmärke ja ajakohastada meie autoriõiguste süsteemi nii, nagu see sobib kahekümne esimesele sajandile me tahame, et meie Euroopa väärtused jääksid püsima, seda soovivad autorid, toimetajad, filmiprodutsendid ja kasutajad, raamatukogud ja nii edasi ja nii edasi, kogu loomesektor soovib seda. see tugevdab tehisintellekti võimalusi ning muudab kultuuri kättesaadavamaks meie kodanikele. esimest korda Euroopa Liidu õiguse ajaloos on loojal kaitsemeetmed, mis tugevdavad tema läbirääkimiste positsiooni ning aitavad neil saada õiglast tasu. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kõik autorid on suunanud oma pilgud meie poole Euroopa Liit peab nüüd oma lubadust pidama. me peame meie kultuuri alal hoidma ja selleks peame me oma loomesektorit toetama, selleks, et meie demokraatia jaoks jalule, peame toetama oma ajakirjanikke ja see ettepanek, mis on teie ees, on tasakaalustatud, aga ka ambitsioonikas. siin on erinevad huvid hästi tasakaalustatud, autorid, loomesektori ja teised omanikud saavad õiglase hüvituse ning äh, teenusepakkujatele avaldatav mõju on proportsionaalne. kasutajatel on äh, sõnavabadus, mis äh, on kaitstud ka selle ettepanekutega, panekuga komisjon avaldab omalt poolt deklaratsiooni spordiürituste korraldajate kohta, mis äh, saadab direktiivi vastuvõtmist ning äh, on täienduseks meie õigusloomelistele dokumentidele. niisiis, äh, daamid ja härrad, ootan põnevusega teie seisukohti ning loodan kogu südamest teie toetusele autoriõiguste direktiivile, et me saaksime koos saata tugeva sõnumi oma loomesektorile, oma autoritele, oma väärtuste kohta. aitäh! aitäh, volinik ja nüüd ma annan sõna üheks minutiks härra Krasno Tepkile, kes võtab tööstuse komisjoni nimel sõna. suur aitäh! autoriõiguste direktiiv on vajalik, me kõik teame selle vajalikkusest. kui infosoki ja e-kommerts direktiivid võeti mõnda aega tagasi vastu, siis nüüd tundub, et nad on juba ajast maha jäänud, mõneti nad moonutavad turusuhteid ohtlikult, nii et esialgsel vaatamisel tundub, et see asi on ilmselge, aga see direktiiv seda ei ole, seda on manipuleeritud, sellest on saanud sõjatanner tohutute korporatsioonide vahel ja paljud inimesed on mõlemal poolel läinud barrikaadidele, nii äh, e-kaubanduse gigandid kui ajakirjandus äh, on seda teinud äh, ja nad ei ole hoidnud raha kokku Nad on manipuleerinud inimesi, kelles, kes kahjuks on sellist tüüpi väljapressimisele ohvriks saanud. on teadlasi, haridustöötajaid, teatrilavastajaid, muuseumitöötajaid, loovkunstnikke, kes ootavad, et see küsimus leiaks lahenduse, aga keegi ei kipu neid mainima ma arvan, et sellel parlamendil ei ole võimalik siin küsimuses mõistlikult otsustada ja ma arvan, et me peaksime suunama selle küsimuse edasi järgmisele ametiajale. aitäh, kultuurikomisjoni nimel üks minut, härra Žülo, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja selle teksti, sellest tekstist ja selle eelistest on räägitud väga palju, tegelikult on üks küsimus ainult, mida see, selle kohta, mida see hääletus tähendab Euroopa jaoks, nüüd oleme me digitaalvaldkonnas olnud liidri rollis, eeskujuks kogu maailmale, täna on meie valik selge, kas me kinnitame oma liidripositsiooni või loobume sellest täielikult kolmepoolsete läbirääkimiste kokkulepe ei ole selline koht, kus saavad kõik valida, mida soovivad, aga, aga meil on kas kõik või mitte midagi ja selle kokkuleppe õõnestamine tähendaks äh, kahva äh, õõnestamist. Mm, äh, sellest ei ole kasu mitte kodanikele ega tarbijatele, autoritele, vaid ainult kahvale autorid kas saavad kasu Äh, kas äh, sellest, kui nende sisu on kaitstud ja tänane hääletus äh, tegelikult püstitab ainult selle küsima, kas jah või ei on platvormidel vastutus meie ühiskonna ees. ainult sellele küsimusele peavad kolleegid vastama lähtuvalt oma südametunnistusest ning vastus on minu jaoks selge nüüd üks minut härra Booni kodanikuvabaduste komisjoni nimel. artikkel aitäh, artikkel kolmteist oli kõhkluste allikaks algusest peale, seetõttu oli meil vaja selget õiguslikku kompromissi, mis ühendab autorite, platvormide ja kasutajate õigused. internet ei ole lihtsalt viis, kuidas pääseda ligi kuulsate autorite, ajakirjanike tööle, vaid see on ka loov koht äh, kus digitaalsed loovtöötajad eh, igapäevaselt töötavad, eh, on vale öelda, et ei ole mingit üldist jälgimiskohustust, sest eh, siin on kohustus kontrollida kõike, mis kuulub litsentsi alla. kui te edendate oma toodet pastišina ja pastiš on vastuvõetav, siis ma, kas masinfilter selle pastišiga ära tunneb? lõppkokkuvõttes on see platvormide vastutus, nad on, kavatsevad olla väga ettevaatlikud, nad ei taha, et ettevõtted hakkaksid otsustama, mis on vastuvõetav sisu. ja trahvide tõttu muututakse liiga ettevaatlikuks. minevikus on sellist asja kutsutud tsensorluseks. digitaalajastul on see viga, aga see on selline viga, millel on äh, massiivsed tagajärjed. mina pooldan seda, et kustutatakse artikkel kolmteist ja ainult sellisel juhul saan ma hääletada nende väga heade asjade eest, mis on siin raportis ja ma tahaksin tänada Akselit eh, tubli töö eest, mis on siin tehtud, sest me oleme peaaegu õigesse kohta välja jõudnud. aitäh! kolleegid, ma olin veidi paindlikum komisjonide kõnelejatega ja raportööriga, aga enam ma rohkem paindlik ei ole. härra Svoboda, teil on poolteist minutit. Eh, aitäh, juhataja proua volinik. Euroopa Liit vajab autoriõiguse reformi, meil on vaja leida uus tasakaal kasutajate, autorite ja platvormide huvide vahel ning ka teiste huvide vahel. digitaalne ajastu on käes, kahekümne esimene sajand ja seetõttu mul on hea meel, et see autoriõiguste ettepanek äh, on teinud uusi ettepanekuid selles, kuidas kaitsta loovtöötajate huvisid, kultuuripärandit. Äh, äh, mul on hea meel, et see ettepanek kinnitab üle äh, väljaandjate õigused, aga on valmis võitlema ka parasiitidega, platvormidega, kes varastavad autoriõigusega kaitstud sisu mõned on seda ettepanekut kritiseerinud, nad ütlevad, et see saada, et see hakkab tsenseerima internetti, aga tõeline internetitsensorlus on midagi teistsugust. oleks tsensuur, kui takistataks andekatel autoritel ja kunstnikel elatist teenimast internetis kui loodaks keskkond, kus nad peaksid töötama poes või taksot juhtima ja saaksid oma loovtööd teha äh, alles pärast töölt koju tulekut. see oleks tõeline internetitsensorlus. mina isiklikult äh, olen rahul kolmepoolsete läbirääkimiste tulemusega, sellega rohkem rahul kui esialgse komisjoni ettepanekuga. aitäh, proua Geringer de Ödenberg, äh, üks minut, palun aitäh! viimased kaks aastat oleme me arutanud erinevate artikkel kolmteist versioonide üle ja nüüd on kindel, et see tekst muudab internetti nii, nagu me teda tunneme. ja sellel on äh, suur negatiivne mõju sellele, kuidas inimesed jagavad ja hangivad teadmisi. meil kõigil oli üks suurepärane eesmärk, aidata autoreid ja esinejaid, aga lõppkokkuvõttes ei suutnud me saavutada tasakaalu kõigi äh, asjaga seotud kunstnike huvide vahel ja see on suur viga ja seetõttu ainuke valik, mis meil praegu on, on kustutada ära artikkel kolmteist. see on miinimum selleks, et see direktiiv ei oleks enam nii hukutav meie kodanikele ja digitaalsetele ettevõtetele, kes äh, on selle vastu Euroopa pealinnades. mandaat, mille me Euroopa Parlamendilt saime, selgelt kaitses äh, ja arvasid välja Euroopa VKE-d selle artikli kolmteist kohaldamisalast, aga kahjuks asjad enam niimoodi ei ole seetõttu on neil kohustus osta äh, kulukat tehnoloogiat, mida hetkel toodavad ainult Ameerika gigandid. hetke tekstis äh, kõik kommertsveebileheküljed, mis lubavad kasutajatel äh, sisu edastada, sunnivad neid ostma litsentse kõigi tulevikus üleslaetava osas. vabandust, ütleb juhataja, ma katkestan teid, aga ma hoiatasin teid. on esitatud sinine kaart härra Roodelt, kellel on aga ka kõneaeg, nii et ehk saab ta selle küsimuse käsitleda oma kõne ajal. sinised kaardid äh, antakse nendele, kes debatis seotud ei ole. härra Karim, palun, poolteist minutit. proua juhataja, proua volinik, kõigepealt tahaksin õnnitleda Akselit väga head töö eest, et see kaust jõudis sellesse etappi. kolleegid, minu prioriteediks on kogu aeg olnud tagada, et õiguste omanikud ja loojad saavad jätkuvalt teenida elatust, elatist äh, loomemajanduses ja et nende eksklusiivsed majandusõiguses, kaasa arvatud selle töö edastamine avalikkusele, oleks kaitstud. see oli äärmiselt tubli, äh, oluline, arvestades neid uusi ärimudeleid ja platvorme, mis on endaga kaasa toonud ebavõrdse mänguvälja tegemist ei olnud lihtsate läbirääkimistega, aga ma olen rahul, et minu konkreetne eesmärk sai saavutatud ja et vajalikud turvameetmed on nüüd paigas. seetõttu ma toetan äh, tulemusi tänastel hääletustel, arvestades neid edusamme, mis on tehtud ja sinna hulka kuulub äh, näiteks see, et teksti ja andmete otsimine on võimalik äh, ettevõtluse huvides igal pool Euroopa Liidus esimest korda. artikkel üksteist sai läbirääkimistel paremaks, nii et ka väljaandjate tööstuse tulevik on tagatud, see õigus kohaldub ainult äh, sõnadele ja tekstijuppidele, mida jagatakse internetis. artikkel kolmteist teeb selgeks, et platvormid, äh, kes peavad äh, seda infot avalikkusele edastama, need, nad ei saa enam seda turvapaika ja peavad jagama seetõttu neid tulusid, mille nad saavad autoriõigusega kaitstud loometöödest ja see nimekiri jätkub ja me oleme suutnud siiski säilitada paindlikkuse liikmesriikidele, see on ka äärmiselt oluline ja et ei tule mingit äh, üldist äh, kasutajate jälgimist, nii et sõltumatult sellest, mida mõned äh, platvormid on üritanud öelda ja milles avalikkust veenda, siis see on olnud puhtalt eksitav valeinformatsioon ja see parlament avaldab vastusurvet sellise, selliste tegevuste vastu. Sorry, Mr vabandust, härra Roode tahab siiski midagi öelda. jah, ma seda tõesti soovin, sest minu arvates on absurdne, et te ei luba debatti. kogu maailm vaatab meid täna ja kõik tulevad täiskogu saali siia, hoiavad käes omaenda isetehtud kõnesid, aga sellistes olulistes küsimustes meil debatti ei ole, sest et teie takistate seda. minu arvates see ei ole mõistlik ja ma arvan, et see ei ole ka õiglane. vabandust küll. jah, mulle väga meeldiks, kui kõik saaksid kõneaega. ma tean, et inimesed on siin kojas, kes ei ole nimekirjas ja tahavad sõna võtta, teie aga olete kõnelejate nimekirjas, ma pean siin ise otsustama ja see on siin vaba mikrofoni osa prioriteediks, kui te tahate, et see debatt kestaks pikem, et oleks arvamuste vahetus, jah, siis olen ma sellega valmis, selleks valmis, aga siin võib tekkida ajakavaga siiski probleeme, ma loodan, et te mõistate minu otsuse põhjust ja te saate äh, ära öelda selle, mida te soovisite, siis kui teil on kõneaeg, aga ma jah, saan teist aru. härra Kavada nüüd pool, kaks minutit. suur tänu, lugupeetud juhataja. täna hommikul on ajalooline hetk esimest korda. meie mandril tuleb kokku parlamentaarne assamblee selleks, et saavutada tasakaalu suhteid suurte internetigigantide GAFA vahel ja nende vahel, kes äh, annavad GAFA-le äh, elatist, ajakirjanikud, äh, loomesektor. miljardeid eurondeid, eurosid ja seitse miljonit inimest töötavad selles valdkonnas ja nad on ohus nende ebaõiglaste finantssuhete tõttu see on väga ohtlik hetk. ajakirjandus äh, on lagunemas ja keegi ei tea, kuidas olukorda päästa. ajakirjandus, kallid kolleegid, ajakirjandus, lugupeetud juhataja, on meie demokraatia alustala. kui meil ei ole enam vaba ajakirjandust, kui meil ei ole enam ühtegi ajakirjanikku Google'is, Vikipeedias, Äh, ja mujal, siis ei ole meil enam infot, on ainult kuulujutud ja libainfo, nagu me oleme kuulnud viimastel kuudel väga palju. see tekst on meie ainus õlekõrs, õlekõrs meie loomesektorile, ajakirjanikele Euroopas, see on meie ainus võimalus saavutada taas tasakaal ning kaitsta selle sektori tulevikku ja seetõttu peame hääletama selle teksti poolt, peame hääletada, hääletama plokis äh, keelduma kõikidest muudatusettepanekutest, äh, võtma selle teksti tervikuna vastu, see on ainult esimene samm soovitud tasakaalu suunas. meile räägitakse tsensuurist, filtreerimisest, äh, Vikipeediast, äh, Vikipeedia on kaitstud selle tekstiga, mingisugust filtreerimist, tsensuuri ei tule. miks üldsegi need mõtted on siin lagedale tulnud, sellepärast oleme me jõudnud siia, et esimest korda, viisteist aastat oleme siin olnud, viisteist, viieteist aasta jooksul esimest korda on meid pommutatud, pommitatud suurte finantsgigantide poolt, kes tahavad äh, meie tegevust kontrolli alla saada. me peame hääletama selle teksti üle koos, muidu on sellel sammul väga tõsised äh, tagajärjed kogu Euroopa mandri jaoks. kallid kolleegid, vabandust. mul on juba kaksteist vaba mikrofoni soovu ja neid tuleb juurde, nii et pidage kõneajast kinni, proua Reeda, kolm minutit. lugupeetud daamid ja härrad, selle arutelu juures autoriõiguste üle on kolm asja, mis on äh, ebatavalised. kõigepealt kakssada tuhat inimest on sel nädalavahetusel demonstreerinud selle reformi vastu, viis miljonit on allkirjastanud petitsiooni üleslaadimisfiltrite vastu. mitte kunagi ei ole olnud sedavõrd laialdast protesti Euroopa Liidu direktiivi vastu. teiseks, mitte kunagi ei ole see koda protesti nii järjekindlalt eiranud. juba suvel algas massiivne desinformeerimiskampaania valijate suunas. selle asemel, et tegeleda kriitikaga, äh, külvati iga kriitiline hääl üle äh, solvangutega. levitati kuulujutte, et äh, e-kirjad, mis tulid valijatelt, on tegelikult robotid. Euroopa Komisjon väitis, et kriitikud on lihtsalt pööbel ning CDU delegatsiooni juht väit-, väitis koguni, et, et et meeleavaldajad on kinni makstud, kõik need väited on lihtsalt välja mõeldud ja need on väga, ähm, seda on väga lihtne tõestada. ning selle kõik levitasid mõned üksikud lobigrupid ja neid levitasid mõned päeval lehtede, mõnedes päevalehtedes, kes loodavad kasumit sellest reformist. paraku aga see, paraku see desinformatsioon ka toimis. hoolimata sellest, et me näeme pilte massilistest meeleavaldust, arvavad mõned kolleegid endiselt, et need e-kirjad ei tule päris inimestelt, päris valijatelt. arvatakse, et kogu see kriitika tuleb lihtsalt Ameerikast, hoolimata sellest, et ülesaamisfiltreid on kritiseerinud erinevad andmekaitse inspektorid, ka ÜRO sõnavabaduse mm, eriraportööri, erinevad Euroopa uurimiskeskused ja kolmandaks mitte keegi, mitte ükski eh, fraktsioon ei pea tegelikult seda reformi mõistlikuks, mitte keegi ei taha poliitilist eh, vastutust üle võtta nende filtrite eest, mis tulevad eh, paratamatult seadusehetkega kolmteist, aitäh. ja ma ootaksin nüüd hetke, lugupeetud juhataja, kuni kolleegid siin rahunevad, nii et ma saan jätkata oma kõnet. kolleegid, härra Prokk, palun praegu on sõna kolleeg Reedal, nii et palun pidage sellest lugu, et sõna on praegu kolleegil, kes kõneleb. mitte keegi Saksamaa valitsusest ei taha võtta üle vastutust ülesaadmisfiltrite eest, mit-, isegi mitte kantsler Merkel. aga sellegipoolest soovib Saksamaa valitsus selle hääleda ja me teame eilsest, miks see nii on, sellepärast et äh, Frankfurter Allgemeine Zeitung on Äh, avastanud, et Saksamaa ja Prantsusmaa lihtsalt äh, on omavahel kokku leppinud, et äh, Saksamaa lepib üleslaadmisfiltritega ja Prantsusmaa vastasuks siis Nord Streamiga. juhataja, palun tõesti, et lastaks kolleeg Reedal lõpuni kõneleda kõige traagilisem kõige selle juures on asjaolu, et esimene põlv, kodanikkonda, kes ähm, esimest korda osaleb sel aastal Euroopa valimistel, saab kohe õppetunni, et protestidel ei ole mitte mingit mõtet, poliitikas lihtsalt levitakse valesid inimeste kohta, kes protesteerivad ning argumendid ei loe mitte midagi, küsimus on geopoliitilistes äh, huvides. ja see kogemus, see tunne, et nad on võimetud, see mõjutab neid kogu eluks. kolleegid, me ei saa niimoodi poliitikat ajada, see direktiiv ei tohi ilma muudatusteta jõustuda, see oleks tõeliselt hävitav, mis puudutab vabadust ja mitmekesisust veebis ja see röövib usalduse poliitikasse kogu ähm, äh, tervelt ähm, äh, generatsioonilt, aitäh. härra Kasparil on küsimus teile, kas te olete valmis vastama? härra Kaspari, palun. Sehr geehrte Kollegin Reda, habe ich Sie lugupeetud kolleeg Reeda, kas ma sain teist õigesti aru, et te süüdistate mind selles, et äh, olen öelnud, et meeleavaldajad, äh, et olen öelnud, et meeleavaldajad on kinni makstud. kui see tõesti nii on, siis äh, tahan täpsustada, mida ma tegelikult ütlesin ja palun tõesti, et te kuuleksite minu sõnumit, ei paneks mulle sõnu suhu. ma ütlesin nimelt, et ilmselgelt püütakse nüüd ka äh, Ähm, kinni makstud meeleavaldajatega autoriõiguste direktiivi mõjutada ja seda ma pär-, sellega ma päris kindlasti ei mõelnud neid tuhandeid noori inimesi, kes seal äh, läksid äh, tänavatele ja kasutasid võimalust meelt avaldada. härra Kaspari, aitab, aitab. ja kõnelejal puudub mikrofon. härra Kaspari, kolmkümmend sekundit on teie, teil küsimuseks. Te ütlesite, mida te tahtsite öelda ja nüüd on proua Reedal võimalus vastamiseks, kolmkümmend sekundit on teie kõneaeg ja meie lähtume kodukorra sätetest. proua Reeda. kõnekas paari, te ise ka lugesite täpselt selle ette. Te ütlesite, et kõik meeleavaldajad on kinni makstud. Te rääkisite neljasajast viiekümnest eurost. me kuulsime seda kõik. nelisada viiskümmend eurot, millest te rääkisite ja EDRI, mis on kodanike äh, organisatsioon olevat äh, äh, siis kasutas äh, seda raha selleks, et saaksid ähm, oma liikmed Brüsselisse viia ja täpselt sama toimub ka teiste organisatsioonidega, kes toovad samuti oma liikmeid Brüsselisse, selleks kulutatakse raha, see ei tähenda, et tegemist on kinni makstud meelevaldajatega. härra Roode, kas teil on jällegi, kas teil on nüüd kodukorda puudutav küsimus? ma proovin seda olukorda lahendada. Teil on üks kõneaeg, sõn-, üks minut kõneaega hiljem, härra Roode, kas te tahate selle minuti ära kasutada praegu küsimuse esitamiseks? okei okay.. Please, sir. I would allow. ta valetab, ta valetab täiskogu saalis ja te ei lase mul küsimust esitada talle, see on täiesti absurdne. ma saan aru teist, ma kuulen teid aga ma püüan kanda hoolt selle eest, proua Reda, istuge teie, ma püüan kanda hoolt selle eest, et need inimesed, kes on siia saali tulnud varahommikul kohale, et vabal mikrofoni voorus osaleda, saaksid seda teha. kuna teie kogu aeg katkestate meie sõnavõtte, kas te olete siis valmis, proua Reeda, vastama lühikesele küsimusele härra Roodelt ja edaspidi palun austage minu otsuseid, härra Roode. kolmkümmend sekundit praegu. To... suur tänu, tahtsin teilt lihtsalt küsida, et kus see üleslaadimise filter on, proua Reeda, kus see üleslaadimise filter on? täiesti konkreetselt tekstis, kus see on? palun vastake. lugupeetud kolleeg Roode, tekstis on öeldud, platvormid peavad ähm, takistama sisu üle üleslaadimist, nad võivad küll püüda saada litsentsi, kuid autoriõiguste omanikud ei pea neile litsentsi andma, nad võivad nõuda äh, üleslaadimisfiltri kasutamist, see on täiesti selgelt tekstis kirjas. kallid kolleegid, nüüd annan sõna härra Mastalkale pooleteiseks minutiks. Äh, suur tänu tänane täiskogu tundub nagu maailmakarika finaal pigem ja mitte, mitte ratsionaalne parlamendi mõttevahetus. ma arvan, et me kõik tunneme suurt kergendust, kui selle teksti üle on hääletus juba toimunud, sõltumata sellest, milliseks see tulemus kujuneb. olen artiklitega üksteist ja kolmteist eri meelel aga meie selja taga on nüüd kaks ja pool aastat raskeid läbirääkimisi ning äh, kõik teavad, et see tulemus ei ole mulle rõõmu toov ning soovitan, et meie fraktsioon hääletaks selle vastu. lasime käest ära ainulaadse võimaluse autoriõigusi kaasajastada niiviisi, et me toetaksime meie loomesektorit, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. selle ees, selle asemel on meie ees ettepanek, mis äh, interneti tsensorlusele kaardid kätte mängib, tsensori, äh, rakendab tsensorlust äh, jututubade suhtes ning pärsib kõiki sotsiaalvõrgustike võimalusi, see on interneti lõpp meie jaoks, sellise interneti lõpp, nagu me tunneme. ma võin mitmeid näiteid tuua, aga paraku aega ei ole selleks. lisaks sellele ma usun, et kui kolleegid hääletavad täna selle teksti poolt, kui nad hääletavad selle teksti poolt, siis äh, see on hoop tuhandetele kodanikele, kes äh, sa-, on saatnud meile meile, kes on tulnud tänavatele meelt avaldama, Euroopa Parlament näitab sellise otsusega, miks on üha rohkem neid liikmesriike, kes Euroopa Parlamenti kui institutsiooni suhtuvad skeptiliselt. see on meie ülbuse ja võimu vaatemäng, kui me teeme midagi sellist, mida kodanikud ei taha. aitäh. härra Arnold, palun kaks minutit meile tehakse väga suurt lobitööd äh, mõlemalt sidusrühma poolelt. ühelt poolt ma kuulen äh, paljudelt kodanikelt, äh, et nad tunnevad muret oma interneti tuleviku poolt ja teiselt poolt siis reklaamitööstus ja nii edasi ja nii edasi, kes võitlevad selle poolt ärge arvake, et loomesektor täielikult toetab seda õigusakti, ei. aga suured tegijad on need, kellel on rohkem raha, et lobitööd teha ja mind huvitavad rohkem minu valijate hääled ja seisukohad, tavainimeste seisukohad ja mitte tagatreplejate seisukohad, kellele makstakse selle eest, et nad mõjutaksid meie mõtteid. meil on vaja tasakaalu loomesektori autoriõiguste kaitse vahel ning meie kodanike õiguste vahel, kes oma igapäevaelu elavad selles õigusaktis iseäranis artiklid üksteist ja kolmteist ei ole seda tasakaalu toetavad. see ei ole liberaalne lähenemine, tegelikult tehnoloogiaettevõtjad kohtlevad kodanikke süüd, süüdlastena, kuni ei ole tõesti tõestatud vastupidi. sisu hakatakse automaatselt kõrvaldama ja äh, see on kõigile peale surutud ühelaadne lähenemisviis, sõltumata sellest, et äh, liikmesriikide autoriõiguste süsteemid on tegelikult erinevad ja õiguslik, äh, kus sisu hakatakse kohtlema, äh, õiguspärast sisu hakatakse kohtlema ebaseadusliku äh, sisuna. ma võin rääkida Ühendkuningriigiga kogemustest. Briti inimeste seisukohad ei ole muutunud, inimesed, kes tahavad jääda Euroopa Liitu, tahavad endiselt Euroopa Liitu jääda, need, kes ei tahtnud Euroopa Liitu jääda, ei tahtnud rääkida, inimesed tulevad ja räägivad mulle, et ja minu, minuga olen pöördunud ka neid inimesi, kes äh, tegelikult tahtsid Euroopa Liitu jääda kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, aga nüüd autoriõiguste direktiivi tõttu tahaksid pigem lahkuda. ja kui me selle direktiivi ettepaneku vastu võtame, siis äh, me loome kiilu Euroopa ja noorte inimeste vahele sellel parlamendil on kolm ja pool nädalat oma töö lõpule tegemiseks enne Euroopa valimisi ja praegu me seetõttu kiirustame asjadega liiga palju ja me ei ole kõiki asju piisavalt põhjalikult läbi mõelnud. mõelge palun sellele, mida teie valijad ütlevad, kuulake neile ning ärge suurendage lõhet Euroopa Parlamendi ja rahva vahel, Ühendkuningriigi rahva ja Euroopa Parlamendi vahel ning Euroopa rahva ning Euroopa Parlamendi vahel. härra Strojevski soovib esitada teile sinise kaardi küsimuse, kas olete valmis vastama, härra Strojevski, teil on nüüd kolmkümmend sekundit küsimuse esitamiseks. jah, suur tänu mina ei ole kindlasti tagaträpleja. aga tahaksin siiski teha vahet erinevatel lobitegijatel, ütleksin, et need inimesed, kes võitlevad selle eest, et nende õigus äh, õiglasele tasule saaks rahuldatud, neid ei saa nimetada tagatreplejateks, neid tuleks lahus hoida nendest suurtest äriettevõtetest, lobitegijatest, äh, kes äh, suurkasumit teenivad mul ei ole mitte midagi selle vastu, et inimesed tahavad elatist teenida äh, ja seda nad loomulikult peavad tegema. mul ei ole ka mitte midagi selle vastu, kui tavalikud inimesed, tavalised inimesed oma seisukohti edendavad, aga see, mille tunnistajaks mina praegu olen, on see, et ikka ja jälle tööstuse hiiud avaldavad meile survet ja tegelikult sugugi mitte autorid, sugugi mitte loomesektor ise ja kui ma kuulan, mida meie vali-, minu valimisringkonna inimesed ja loomesektor ütlevad, siis nad ei taha seda tegelikult, seda autoriõiguste direktiivi. avalikkus tunneb väga tõsist muret nende artiklite üksteist ja kolmteist pärast. järgmisena saab sõna proua Putone üheks minutiks, palun. ma tänan autoriõiguste direktiiv digitaalsel turul, see on oluline samm meie Euroopa ajaloos ja võib-olla must päev meie kultuurisektoris. me oleme töötanud aastaid selle kallal ja tegemist on suure interneti, internetihiidude ja silte ja räniohu manipulatsioonidega. meie tekstis oleme tahtnud saavutada tasakaalu äh, kasutajate õiguste vahel ja autoriõiguste vahel. kasutajad tahavad tugevamaid õigusi, äh, platvormid aga peavad õiguslikel põhjustel oma sisu ära võtma. see tekst on oluline meie äh, autoriõiguste sektori jaoks. Neil on õigus õiglasele tasule, äh, platvormid praegu röövivad selle neist. mina olen variraportöör ja ma ütlen jah kultuurile, jah autoriõigustele, loomesektori õigustele. härra Funtulis, palun, üks minut. suur tänu sel ajal, kui meie siin mõtteid vahetame, väga paljud ettevõtted internetis, eriti sotsiaalmeedias, rakendavad tsensorlust äh, lähtuvalt ainult oma omanike soovidest. ja kuidas me siis äh, anname õiguse sellistele eraüksustele meie sisu, meie kättesaadavat sisu piirata ja tsensorlust rakendada? näiteks minu nime mainimine või minu kõne avaldamine, Euroopa Parlamendi kõne avaldamine sotsiaalmeedias, sellest võib äh, piisata selleks, et karistada meediaväljaande omanikku tulevikus. see on äh, halb uudis vabaduste seisukohalt, äh, filtrid, filtrite rakendamine, tsendarlus toob kaasa kärbitud vabaduse ja see on üks äh, mustemaid päevi meie ajaloos, mis tuletab meelde Nõukogude aja. meie kavatseme hääletada selle raporti vastu ning selle, äh, nende kõnealuste kurikuulsate sätete vastu. ja proua Verhaien, palun. lugupeetud kolleegid, enam kui kaks ja pool aastat oleme siin parlamendis Ähm, äh, katsunud jõudu liikmesriikidega, et leida tasakaalus kompromiss ning nüüd meil on tulemus, mis võimaldab äh, suuremat õiglust äh, internetis ning parema vastutusega suurkorporatsioonidele. autoriõiguse kaitse on hädavajalik ning need, kes hääletavad selle vastu, hääletavad selle poolt, et loometegevus on, tegevuses saab näljakopikaid äh, praegu on äh, keskmine äh, palk loomeinimestel üheksateist tuhat äh, aastas. kui me võitleme õiglase palga eest, ei saa me pooldada samas seda, et niimoodi loomeisikuid ekspluateeritakse. litsentsimenetlusi on ähm, lihtsustatud, et see kõik oleks liialt koormav, samas artikkel seitseteist lõige seitse, kaheksa, üheksa ning äh, paljud teised sätted äh, tagavad sõnavabaduse, peale selle on ette nähtud ka mitmed erandid, et äh, vältida ebaproportsionaalseid nõudmisi, mitteärilised platvormid või sellised platvormid nagu Vikipeedia, Dropbox, eBay on põhimõtteliselt direktiivi reguleerimisalast väljas ning samuti VKH-dele ja kõige väiksematele ettevõtetele kehtivad teised sätted. igal juhul kehtib alati proportsionaalsuse põhimõte. me toome interneti rohkem õiglust ning platvormid on need, kes saavad kõige suuremat kasumit. meil on vaja lõpuks ometi luua sellised reeglid, mis tagavad äh, õigluse internetis ja et see vaba kapitalism, mida me näeme äh, äh, selles vallas, lõpeks sellisel kujul. proua Rosi, üks minut, palun suur tänu, lugupeetud äh, juhataja, see direktiiv on kahe ja poole aasta tõsise töö tulemus. seda ootab kogu Euroopa kultuurisektor, äh, kunstnikud, äh, kirjanikud ja nii edasi ja nii edasi, ka teadlased, aga seda ootavad tegelikult ka tarbijad. seda ootavad ka tarbijad, sellepärast et see toob õiguskindluse ja iseäranis uute kasutusvormide suhtes Euroopa saab näidata, et me oleme valmis astuma vastu hiidettevõtetele, kes on hiidsed oma suu-, hiidlased oma suur-, hiidlased oma suuruse, aga ka oma tavade poolest. me tahame kaitsta Euroopa loomesektori õigusi ja me ei saa leppida sellega, et tasu ei tule ja tasu eest enam ei, ja, ja töö eest enam ei tasuta, sellepärast et meil on digitaalne maailm. me ei saa sulgeda silmi selle ees, et meie Äh, läbipaistvust, äh, läbipaistvat süsteemi on rikutud, meid on ähvardatud äh, ja mitmed platvormid tegutsevad hämaraid teid pidi ning ma kutsun üles, et me selle hävitava liberalismi, ultraliberalismi vastu võitleksime ning kaitseksime Euroopa kultuuri. suur tänu ja üheks minutiks saab sõna härra Slotovski. lugupeetud juhataja, suur tänu! üks hetk tagasi nägime siin mõttevahetust selle üle, mis siin mängus on. suurim probleem selle direktiivi puhul, lugupeetud daamid ja härrad, on asjaolu, et selle tõlgendamine kujuneb keerulisemaks kui see tekst ise. nagu härra Foss ütles, härra Fossi ettepanek ei olnud veenev, määratlused on äh-, ähmased, nõrgad ja väga raske on konkreetseid õigusi konkreetsemalt määratleda ja ainult suured väljaandjad jäävad turule, nemad juba isegi on arvamuse kujundajad, avaliku arvamuse kujundajad, nende kätte jääb ka tulevikus teabemonopol. ja väikesed ettevõtted, neil ei ole mitte mingisugust võimalust, seetõttu ma teen ettepaneku, et hääletame selle direktiivi vastu. härra Rooda, üks minut suur tänu, ma pean ütlema, et tõesti uskumatu on see, et oleme täna siin ja peame kuulama, mida räägib siin meie vasakpoolne tiib oh,, ohohoo oh. tehnoloogiaettevõtted ei maksa maksu ja nii edasi, räägivad nad. siin on mõningad arusaamatused, mõningad valesti mõistmised. ei ole mitte mingisugust linkmak-, maksu ei ole mitte mingisugust üleslaadimise filtrit, ükskõik mida proua Reeda ka ei väida, väidaks, mitte mingisugust üleslaadimise filtrit ei ole ja üksiku tarbija õigusi ei kärbita mitte kuskil, otse vastupidi. platvormidel on nüüd vastutus. ja tegelikult üsna kummaline on see, et täna me lepime rõõmsalt sellega, et Facebook ja teised internetihiiud äh, kasutavad äh, New Delhis oma töötajaid selleks, et äh, mis meie pla-, otsustada, mis on meie platvormide äh, platvormides ja nii edasi ja nii edasi, aga nüüd me tahame kaitsta neid kunstitöö teoseid, millel on autoriõigused ja see tekitab meis probleeme. see on kõige suurem kunstirööv äh, kogu maailmas tehnoloogiahiidude poolt ja kui me midagi ette ei võta, siis me jääme nii vaimselt kui majanduslikult vaesemaks, seetõttu loodan, et väga suur enamus toetab seda kokkulepet, aitäh. suur tänu, kolleeg Trüüpel, üheks minutiks, palun. lugupeetud kolleegid, me soovime vaba, kuid ähm, äh, lõpuks ometi ka õiglast äh, veebi me soovime vabadust ja vastutust, me ei soovi tsensuuri, mitte keegi meist. tsensuur toimib Hiinas, seal aga autoriõigusi ei kaitsta. meie soovime, et need platvormid, kes tegutsevad äriliselt, peavad lõppude lõpuks litsentse äh, taotlema ja kõik, millel on litsents, sellele ei, äh, ei kohaldata ka filtreid selliseid filtreid ei hakata kasutama, vaid platvormid peavad lõppude lõpuks võtma vastutuse ning loomeinimesed ja ajakirjanikud peavad saama lõpuks õiglast tasu. ja see viibki meid sellise vaba veebini, nagu me soovime. me ei saa leppida platvormikapitalismina, nad peavad maksma makse, nad peavad võtma vastutuse, kui toimub des-, toimuvad desinformeerimiskampaaniad ning autoriõigused on minu jaoks osa sellest äh, regulatsioonide paketist, mida meil vaja on. küsimus ei ole ülereguleerimisest, vaid küsimus on äh, õiglases ja lihts-, õiglastes ja lihtsates reeglites. autoriõigused vajavad meie kaitset, palun hääletage selle direktiivi poolt, sest küsimus on õigluses internetis. Thank you aitäh, üheks minutiks on sõna kolleeg Mihhelsil aber einst die äh, europäische harmonisierung mm, ka mina olen varem tervitanud Euroopa ülest autoriõiguste harmoneerimist, kuid see, mis meile on praegu esitatud, on kõike muud kui julge. reformi pooldajad, eelkõige kirjastajad äh, ja autoriõiguste äh, kasutajad on öelnud, et loome inimeste õigusi on tugev, aga viis miljonit inimest ja Nende hulgas on ka loove, loomeinimesi, on oma allkirjaga meile teada andnud vahepeal, et masinad ei tohiks langetada otsuseid põhiõiguste üle, selleks on meil õigusriik. ükskõik, kuidas artiklis kolmteist või seitseteist on kirjeldatud ülesaadmisfiltreid, siis fakt on see, et väiksemad teenusepakkujad ei suuda litsentse taotleda üleilmselt, see on absurdne ja äh, maksustatud äh, üleslaadimisfiltri kohustus jääb. see kõik peaks teisiti välja äh, nägema, tugev kartelli äh, õigus, tugevad äh, kontrollid, nii et püüdkem leida parem lahendus, peame kolmepoolse kohtumise edasi. küsimus ei ole mitte turuvabaduse tagamises, vaid vabas kommunikatsioonis kahekümne esimesel sajandil nii analoogselt kui digitaalselt. kolleeg Patten, palun muidugi ei ole mitte keegi õiglaste autoriõiguste kaitsmise vastu ja autorite kaitsmise vastu, kuid selle direktiiviga kaitstakse hargmaiste ettevõtete huve ja ne-, suurendatakse nende kasumeid. see, sellega ka surutakse alla sõnavabadus. juba praegu võetakse platvormidelt maha vastuhääled, toimub tsensuur, UKIP-i saadikud ja ka teised äh, sundisid seda äh, ettepanekut läbi hääletama, muidu oleks juba eelmisel aastal läbi läinud. et me ei tohiks unustada, et Euroopa valimised on juba õige pea ning äh, valijatel on kindlasti meeles, millised parlamendiliikmed ja millised fraktsioonid hääletasid direktiivi poolt ja kindlasti hääletavad valijad nende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 internetist on saanud äh, omaette minimaailm ja seda just tänu liigsete regulatsioonide puudumisele ja sellele, et inimesed saavad vabalt tegutseda. internet on näide sellest, kuidas võiks maailm välja näha, kui me ei kannaks kõik turjal tohutut regulatsioonide koormat. internet on viimane vabaduse äh, kants ja sellepärast ei saagi öösel rahulikult magada, sest et just internetis me näeme, et kõik need liigsed regulatsioonid on ebavajalikud ja maailm oleks ilma nendeta palju parem. siin räägitakse lisaväärtustest ja kõik selline žargoon, mis väidetavalt peaks meie elu paremaks muutma ja ja kõike püütakse pidurdada kõigest jõust, aga meie seda ei soovi, inimesed ei taha seda. inimesed, me ei taha neid äh, lõkse, mida praegu interneti seatakse, me tahame jätkata sellist dereguleeritud äh, tegutsemist. järgmiseks kolleeg Randus Paskval, palun. lugupeetud daamid ja härrad, artikkel kolmteist sellega püütakse lihtsalt anda platvormidele vastutus. Nad peavad kandma vastutust, ei rohkemat ega enamat. internetis rikutakse paljusid autoriõigusi, sest et igaüks saab üles laadida, mida iganes soovib. ka sellist sisu, mis on kaitstud autoriõigustega. seega nad on kellegi teise omad autoriõigus on samasugune omandiõigus nagu ka muud omandiõigused. me peame kunstnike, autorite õigusi, nende loodud väärtusi kaitsma. see on minu meelest ilmselge. platvormid peavad kandma vastutust, sest just nemad saavad kasu sellest sisust. Nad teenivad reklaamitulu nende pealt ja saavad ka kaubitseda saadud andmetega. ma arvan, et küsimus on selles, et kolmepoolsete kohtumiste tulemus on positiivne, see vastab meie eesmärgile, et äh, kõrvaldada see tasakaalustamatus, mis on tekkinud ja nüüd see väärib meie toetust. üheks minutiks on sõna kolleeg Velkenil. lugupeetud juhataja, suur tänu, ainult Google saab selle reformi vastu olla, seda väidavad direktiivi pooldajad, aga see ei vasta tõele. selle vastu on ka näiteks äh, Saksamaa andmekaitseinspektor, ÜRO eriraportöör, paljud teadlased ja ka paljud autorid ise. see reform viib selleni, et tugevamaks muutuvad äh, need, kes müüvad õigusi edasi, aga mitte autorid äh, ise arutelu ei käi enam ammugi ainult autoriõigustele, küsimus on meie demokraatia toimimises. viis miljonit inimest, kes on allkirjastanud petitsiooni ja Euroopa Komisjon nimetab neid pööbliks. kriitikat väljendavad äh, inimesed äh, Neid nimetatakse äh, lihtsalt arvutiprogrammideks, kui nad saadavad e-kirju väidetakse, et meeleavaldajad lähevad meeleavaldusel sellepärast, et saavad viissada nelikümmend eurot selle eest. selline on olukord praegu meie, meie demokraatias. me peame võtma tõsiselt eelkõige just noori eurooplasi, kellel on väga suuri kahtlusi selle reformi osas, mis tõepoolest hävitab interneti, nagu nemad seda tunnevad. kolleegid, artikkel kolmteist tuleb kustutada. kolleeg Völken, teile on sinise kaardi küsimus kolleeg Radka. jah, olete nõus? kolm, kolmkümmend sekundit küsimuse esitamiseks. lugupeetud kolleeg, just äh, loetlesid, kes peale Google'i veel pooldavad seda reformi, Saksamaa sotsiaaldemokraatide äh, esinumber äh, kolleeg Pavel, tema jätsid välja, et milline on tema seisukoht, nõukogus ta pooldas seda ja nüüd äh, ta räägib igal pool, et äh, me peame ikka vastu hääletama, et see on natukene ebaselge, sooviksin selgitust. kallis Tõnis, jah, hea meelega aitan sind järje peale. Äh, Saksamaa justiitsminister on vastu üleslaadimisfiltritega, aga ta pidi alla vanduma äh, Saksamaa kantslerile, kes oli sõlminud kokkuleppe Prantsusmaaga, nagu Frankfurdi Allgemeine Zeitung äh, eile kirjutas. see ei ole niisama, vaid äh, just nimelt need üleslaadimisfiltrid oli see põhjus. sõna on kolleeg Lukel, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud daamid ja härrad on tõepoolest hämmastav, mida Frankfurdi ajaga meie Zeitung avastas. siin on äh, täiesti meelevaldsed seosed loodud, justkui oleks siin äh, mingisugune vahetuskaubad ühelt poolt Nord Stream, teiselt poolt üleslaadimisfiltrid. minu meelest see ei ole see viis, kuidas me peaksime poliitikat äh, ajama, me peaksime küsima sisulise poole peal, kas meil on vaja neid üleslaadimisfiltreid selleks, et tagada autoriõigused, mis on kahtlemata vajalik, mitte keegi ei taha ju röövida äh, autoritelt nende tulu, aga kas just filtreid on vaja selleks kasutada, see on kahtluse all ja kui siin väidetakse, et mitte mingeid filtreid ei ole ette nähtud seaduses, siis sellised ei vasta tõele, sest loomulikult on seaduses ette nähtud, et iga platvorm peab enne, kui sisu avaldab, kõigepealt üle kontrollima, kas autoriõigusi on rikutud see kontroll on juba iseenesest filtri kasutamine, seega üleslaadimisfiltrid on äh, Äh, seaduses sees. see aga viib omakorda selleni, et äh, hakkab toimuma üleblokeerimine, et väikesed äh, kunstnikud, kellel veel ei ole kirjastajat, neil on keerulisem oma sisu levitada, see on konkurentsivastane tegu, sellepärast tuleks artikkel umbes kustutada. aitäh. suur tänu, üheks minutiks on sõna kolleeg Toomil. Thank you, Chair aitäh, kolleegid, asjaolu, et selle direktiivi koostamine võttis kaks ja pool aastat, see kahjuks ei muuda seda paremaks. selle direktiivi mõju inimõigustele on drastiline, nagu on öelnud akadeemikud, digitaalõiguste vabaühendused ja David Kay, kes on ÜRO eriraportöör, eriti mis puudutab inimõiguste ülddeklaratsiooni, mis ütleb selgelt, et kõigil on õigus äh, saada, otsida ja levitada informatsiooni ja mõtteid igasuguse meedia kaudu, sõltumatult piiridest. Äh, ja artikkel üksteist seda just rikubki, äh, luues takistusi sellele, kuidas me otsime, saame ja levitame informatsiooni on jah õigus, et autoriõigusi tuleb kaitsta, aga loojad ja autoriõiguse omajad ei ole samad me paneme siin väikese grupi õigused kõigi teiste õiguste ette. septembris viimane kord olid laual mitmed alternatiivid, nüüd asjad enam niimoodi ei ole. artiklit üksteist ja kolmteist lõpime nii, nagu nad on või lükkame kogu asja tagasi ja ma liitun nende kolleegidega, kes on palunud need artiklid kustutada, sest et see kahju meie põhiõigustele on lihtsalt liiga suur. aitäh, härra Anderson, üks minut palun aitäh, juhataja, mina tahaksin rääkida sellest naeruväärsest äh, vandenõuteooriast, teooriast, mida kopi andme, autoriõiguste lobi edendab, äh, et need, kes tahavad äh, vaba õiglast internetti, neid on kas kinni makstud või nad on siis saanud Google'i ja Facebooki poolt edukalt petetud. see on jama, me oleme võidelnud nende gigantide vastu aastaid, me oleme võidelnud andmekaitse eest, me oleme võidelnud inimeste privaatsuse eest, nende monopolistlike kalduvuste vastu. mina tahaksin lüüa Google'it ja Facebooki sinna kohta, kus see haiget teeb. ma tahaksin, et nad maksaksid oma makse, mina võidlen digitaalmaksu eest, et meil oleks tugev e-privaatsuse määrus et nad võtaksid äh, see oma tegevuse eest sisulise vastutuse, aga see siin ei ole õige asi, mida teha. ma ei usalda Google'it ja Facebooki, aga ma siiski usaldan kõiki neid eksperte, kes on öelnud, et artiklid üksteist ja kolmteist on interneti jaoks halvad ja nad ei peaks olema selline kõrvalmõju. üks minut, äh, härra Lahjarik. aitäh, juhataja on aeg nüüd äh, luua selline seadus, et äh, suured Põhja-Ameerika digitaalsed grupid maksaksid ajakirjanikele ja sisuloojatele äh, õiglast tasu, arvestades, millised on sissetulekud, millelt nemad näiteks saavad reklaamist. see puudutab ka meediat. me teame, et Euroopa Liidu loomesektor esindab miljardeid eurosid iga aasta